Äh, mul on üks kurb teadaanne, meie endine äh, kolleeg Ian äh, Paisley suri eelmisel nädalal. ta oli seitsmekümne üheksa aastane, ta oli pikalt selle parlamendi liige. ja ta oli ka Põhja-Iirimaal ministriametis lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin teile öelda, et mitmed kolleegid on Äh, mulle öelnud, et äh, praegusel hetkel äh, jõuavad meieni uudised Liibüa rannikul toimunud õnnetusest, kus väga paljud pagulased on hukkunud. kolmkümmend kuus on tõenäoliselt päästetud, kuid väga paljud on hukkunud ja Malta lähedal on aset leidnud tragöödia, kus on tõenäoliselt viissada inimest hukkunud. meie moraalne kohus on teha kõik selleks, et selliseid humanitaarkatastroofe aset ei leiaks, me ei tohi sellistel asjadel lasta juhtuda. lugupeetud daamid ja härrad, eelmisel nädalal andsime teile sellest teada ja ma tahaksin täna uuesti äh, korrata seda, et homme äh, äh, veidi enne hääletust leiab siin aset nii-öelda kolmesaja kuuekümne kraadine ülesvõte, ei siiski mm, kolmapäeval enne hääletust parandab ennast president on olukord selline, et kõik saadikud võetakse siin üles kolmes